kolleegid, kui teil on midagi muud teha, siis tehke. aga tehke seda kusagil mujal. ja läheme edasi ehm, järgmise päevapunkti juurde. arvamuste vahetus ülemaailmsete probleemide teemal Euroopa Liidu välispoliitikas. kohale on tulnud härra Landa Puru Äh, Fondation Notre Euroope äh, sihtasutusest ja härra Kevin Watkins, kes on Euroopa eksperdirühmade rühmitusest ETTG-st ja see arutelu toimub äh, siis pärast kahe uuringu avaldamist, nimelt ähm, uuringud Euroopa kaasamine maailmas ja teine uuring, miks on Euroopa probleemidele vaja ülemaailmseid lahendusi ja miks maailma lahendustel la,, maailma probleemide lahendamiseks on vaja Euroopa tegutsemist. kõigepealt annaksin sõna siis härra Landapuurule ja siis härra Watkinsile kümneks minutiks ja pärast seda siis küsimuste-vastuste voor. ma loodan, et äh, mul on nüüd äh, läheb õigesti, kui härra Gravit, härra Scholzi, härra Laporti tervitan siin Euroopa äh, mõttetangist. kui te kohal olete saalis, siis tere tulemast teile, aga nüüd härra Lonna Puuru, teil on sõna. härra esimees, daamid ja härrad, ma tahaksin kõigepealt loomulikult äh, teile õnnitlussõnad edastada teie hiljutise ametisse valimise puhul ja soovin teile uue parlamendina palju edu et, ülesanne on delikaatne olla Euroopa Äh, parlamendi väliskomisjoni liige. maailma tänane reaalsus, Euroopa tänane reaalsus nõuab seda, et äh, see parlament hakkab mängima võib-olla äh, senisest olulisemat rolli. ja sellest sõltub see, kas Euroopa on tegev rahvusvahelisel areenil meie sihtasutus Jacques Delors'i instituut on mõttekoda, mis tegutseb kolmes suunas, kõigepealt kodanik ja kodakondsusega seotuvad probleemid, siis ähm, konkurentsi, solidaarsuse ja koostöö suund, äh, teemad, mis olid äh, Jacques Delorsile vägagi äh, südamelahendused Euroopa ülesehitamisel ja siis Euroopa välissuunaline tegevus. nii et nagu te näete, meie mõttekoda on andnud väga olulise koha ähm, Euroopa välissuunalisele tegevusele ja mis meid kõige paremini võib-olla iseloomustab ja eristab meid äh, teistest institutsioonidest ja mõttekodadest, on see, et äh, me soovime sellist lähenemist, mis ei oleks dogmaatiline, ei oleks liiga teoreetiline ja oleks kindlasti pragmaatiline meie mõttekoja tegevus peab teenima meie meelest äh, otsuse langetus, otsuse langetajad, parlamenti, täitevorganeid ja et ähm, ta äh, aitaks ähm, mõttearendusele kaasa, nii nagu Pascal Lamy äh, pro,, proua Kigu ja teised on, on seda ka varem soovinud ja varem teinud mis aga meid võib-olla veel iseloomustab äh, võrreldes teiste mõttekodadega, kes Euroopas teevad suurepärast tööd, on see, et äh, me oleme otsustanud äh, seda, et me keskendume teatud hulgale prioriteetidele, mida me peame ülioluliseks ja mille osas oleme meie seisukohal, et on võimalik siin edasiminekuks järgnevatel aastatel ja tänane kokkusaamine ongi sellepärast meie jaoks nii oluline. oluline on see, et me saaksime Euroopa välispoliitikast ühtselt rääkida. meie sihtasutus on aastaid tegutsenud ja selle kogemuse põhjal me oleme siis otsustanud, otsustasime selle, et enne valimisi paneme me kokku äh, Äh, manifesti selle kohta, mida Euroopa on teinud äh, väljaspool ja oleme pakkunud omapoolset analüüsi sellele. kuivõrd aega on väga vähe, alguses öeldi viisteist minutit, äh, nüüd anti kümme minutit, võib-olla nüüd peatate ja ütlete, et viis minutit, aga tulen siis asja sisu juurde. ärge mind kiusatusele õhutage, ütleb härra esimees. aga sisust siis rääkides kõigepealt äh, me peame tegema ühe väga banaalse konstanteeringu, aga selge äh, on see, et ähm, Euroopa, Euroopa liikmesriigid ja Euroopa Liit on kaotanud äh, natukene kiirust, tempot ja oma mõju rahvusvahelisel areenil nii poliitilisel, majanduslikul kui ka demograafilisel tasandil. see on asi, millest me peame lähtuma ja teiseks ähm, rahvusvaheline olukord on viimastel nädalatel oluliselt halvenenud, viimastel kuudel on olud läinud äh, halvemaks, eriti Euroopa äh, piiridel, olgu see siis lõunapiiridel või idapiiridel, äh, asjad arenevad väga kiiresti ja me peame reageerima. ja kaks elementi viitavad selgelt sellele, et Euroopa peab reageerima, peab ennast kokku võtma ja uue jõuga äh, hakkama sekkuma äh, selleks, et äh, olla äh, kaalukas tegutseja rahvusvahelisel areenil, arvestades tänast äh, reaalsust. Äh, me oleme konstanteerinud seda, Äh, nii nagu te olete ka sellest uuringust lugenud, et mitte ükski liikmesriik, äh, kui suur ta ka ei oleks ja kui oluline ta ka ei oleks, ei taha üksinda äh, vastata nendele probleemidele ja välja pakkuda lahendusi välispoliitikas, mis on meie jaoks probleemid. ning see puudutab selliseid küsimusi nagu Araabia kevad või Vladimir Putini Ukraina poliitika äh, Eh, ning samuti ka üldisema ja horisontaalsema iseloomuga küsimusi praegusel hetkel eh, on suurematel Euroopa Liidu liikmesriikidel raske kuidagi mõjutada reaalsust. maailmas, mis on aina konkurentsi, suuremas eh, konkurentsis teineteisega, on Euroopa dimensioon äärmiselt vajalik Eh, asendamatu, mis eh, on äärmiselt oluline selleks, et olla võimeline tegutsema. küsimus on siis järgmine. milline on lisandväärtus, mis eh, võib olla Euroopa Liidu poliitikal kontekstis, mis on loomulikult äärmiselt keeruline me peame olema realistid. mõned aastad tagasi ütles Jacques Delors väga selgelt, et oli vaja pikka intellektuaalset ja poliitilist settimist selleks, et ju suuta välja töötada Euroopa Liidu välispoliitika. oleme sellest äärmiselt kaugel. meil oleks vaja väga palju tööd ära teha selleks, et eh, luua eh, alustala eh, sellisele poliitikale. me oleme kõik näinud seda, et Maastricht on, Maastrichti lepingud on läbi kukkunud. Need andsid eesmärgiks ühtse välis- ja julgeolekupoliitika väljatöötamise, kes panid paika Euroopa eesmärgid koos tegutsemisvõimeks on suures osas läbi kukkunud, isegi kui on tehtud olulisi edusamme ning isegi kui eh, detsembris eh, toimunud eh, ülemkogul on, toodi välja võimalused edusammude tegemiseks. samas ei ole me seal, kus äh, aluslepingute koostajad oleks soovinud, et me oleks. samas äh, äh, ei ole suudetud kokku leppida paljude jaoks olulistes küsimustes. see pole kummaline, võttes arvesse, et kõigil suurtel riikidel on oma olukord, oma ajalugu ning see tähendab seda, et loomulikult on olemas raskused ühiste seisukohtade väljatöötamiseks. mis äh, on minu jaoks siiski väga murettekitav, on see, et äh, meil puuduvad ambitsioonid, meil puuduvad liidrid. et teha veel äh, edusamme, kas sellepärast, et ei suudeta, ei taheta ning äh, me ei, suuremates riikides ei tunne eh, soovi või võimet eh, liikuda edasi. võib-olla vajadus eh, pare-, rohkem ühineda välis, välispoolsete, väljaspoolsetele rünnakutele võib, sunnib meid reageerima. kuid samas, kas peame istuma käed rüpes kas äh, peame juba ette ennast kaotajaks tunnistama? ei. leiame, et äh, järgmises, äh, järgmise parlamendi koosseisu vältel tuleks keskenduda viiele valdkonnale välispoliitikas ning käivitada reforme, mis pole mitte ainult soovitavad, vaid ka poliitiliselt võimalikud on. loomulikult ei ole see mitte lihtne Eh, kuid samas on see võimalik. ning eh, esimene neist, ma räägin väga eh, kiiresti, sest aega on väga vähe, kuid samas, kui te näete seda dokumenti, mille oleme välja töötanud, siis esimene valdkond, kus on võimalik edusamme teha, puudutab siis kriisi haldamist ning meie kaitsepoliitilise otsuse võimelisuse tugevdamine seda võiks arutada eh, näiteks ka eh, koostöö tegemises eh, kriisi haldamisküsimustes. siin on kõik sellised võimalused, mida oleks võimalik arutada ja esitada ja arutada. nüüd, mis puudutab ühtset kaitsepoliitikat, oleks meie meelest äärmiselt oluline välja töötada äh, selged seisukohad äh, paljudes sellistes küsimustes nagu näiteks Venemaa, tegu on meie ellujäämise küsimusega. peame võimalikult jõuliselt ennast väljendama selleks, et ühised seisukohad paika panna. kuid pisut struktuursemalt rääkides äh, meile tundub, et tuleb välja mm, üle vaadata taaskord meie Eh, ühtne kaitsepoliitika, ühtne kaitsepoliitika, see eh, eh, töötati välja Javier Solana ajal, kuid samas olukord on muutunud meie jaoks peaks see olema äärmiselt oluline alustada tööd selleks, et uus strateegia välja töötada, mis aitab olemasolevat olukorda täpsemalt analüüsida mis äh, aitab analüüsida ohte, mis Euroopa Liidu äh, võivad ähvardada e, ja milliseid äh, lahendusi neile ohtudele võiks leida. keegi ei kahtle ju selles, et näiteks see, kuidas viimase kümne aasta jooksul on, ähm, on religioosne fanatism kasvanud see on läinud palju, oht on toimunud palju rohkem, kui oleks võinud kahtlustada viimase kümne aasta jooksul. peame välja töötama kaitsestrateegia, analüüsides tekkinud olukorda. see aitaks meil paika panna oma eesmärgid ning välja töötada poliitika, mis on väga oluline mitte ainult meie liikmesriikides, vaid on oluline ka Euroopa Liidu tasandil ning Euroopa Parlamendil on selles osas väga oluline roll mängida ja lõpetuseks äh, selles äh, ei ole ainsatki äh, takistust selleks, et tööstada, koostada roheline raamat Euroopa kaitse julgeolekupoliitikas. kõik vaatavad praegusel hetkel üle kriitilise pilguga oma kaitsekulutused. Euroopa Liidus on need kulutused langenud või stagneerunud ning äh, võttes arvesse olemasolevat ohtu, on meil uus äh, vajadus äh, küsimusega tegeleda ja see küsimus esile tõsta, ma ei ütle, et see on lihtne, kuid samas on see väga oluline. oleks väga vastutustundetu, kui me seda ei teeks. ning veel üks oluline element, mille osas tuleks teha edusamme, puudutab ühtset energiapoliitikat et et, eh, et meil oleks suurem energia sõltumatus, energiajulgeolek eh, nagu on öeldud, meil oleks vaja Euroopa eh, energiaühendust, nagu viiekümnendatel sooviti teha see oleks oluline selleks, et äh, meie äh, konkurentsivõimet suurendada, samuti mitmekesistada meie energiaallikaid, et me muutuks sõltumatumaks gaasist, mida me praegusel hetkel impordime, nagu te teate, Venemaalt. Need on elemendid, mis äh, no, on seotud loomulikult ka meie sisemise energiaturuga ja samas on äh, need olulisel määral äh, seotud ka Euroopa Liidu edasise arenguga ja meie eesmärkide saavutamisega. ma arvan, et väga paljud on sellest teadlikud, poliitikud on sellest teadlikud, Poola peaminister, kes on varsti Euroopa ehm, Liidu Nõukogu esimees, on sellest teadlikud, sest äh, see võiks olla samm edasi praegusel hetkel, eh, mis selle ja selle, seda või suudaks jagada meie kaaskodanikud. ning kolmandaks peame tegelema inimressursside küsimusega Euroopa Liidus ja sellega seoses ka meie immigratsioonipoliitikaga tegu on väga tõsise küsimusega, loeme sellest pidevalt ajalehtedes, toimuvad tõelised inimdraamad. praegusel hetkel ei saa me lubada endale sellist immigratsioonipoliitikale, kes tegeleb, keskendub ainult julgeolekuküsimustele, mis on muidugi väga tähtsad. meil on suur väljakutse, milleks oleks, mis tähendaks siis suurema tasakaalu liikmesriikide vahel, et eh, eh, jagada vastutus ja, ja vastutuse raskus asüli taotlejate vastuvõtmise küsimustes. meil on vaja suuremat solidaarsust äh, et äh, seda olemasolevaid, suure olemasolevaid äh, ohtusid leevendada, samas tuleb suuta ka ennetada. Äh, me ärgem unustagem ka seda, et Euroopa Liidu liikmesriikide elanike arv langeb radikaalselt, meil on vaja töökäsi lähimas tulevikus, peame seda objektiivselt käsitlema, et saaksime Eh, toetada eh, legaalse immigratsiooni arengut ja nüüd ma hakkan juba lõpetama. neljas eh, element puudutab majandust ning vajadust Euroopa dünaamilisema kaubanduspoliitika väljatöötamiseks leiame, et meie turud peavad olema avatud kaupade ja teenuste liikumiseks Euroopal on eh, väga tugev ekspordivõime ning selles valdkonnas tuleb mõelda ka eh, kahtlemata eh, Atlandi ülesele kaubandusleppele Ameerika Ühendriikidega peame Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikidele tunduvalt lähemale tooma, sellel võivad olla äärmiselt olulised tagajärjed kaubavahetuse tugevdamiseks ning majanduskasvu ja tööhõive äh, tugevdamiseks. sellega on seotud muidugi teatud ohud, kuid samas on see siiski oluline, see on vajalik ja peame olema ka ambitsioonikamad, julgemad äh, oma suhetes Aafrikaga, me oleme Aafrika unustanud ja Aafrika on samas äh, meie jaoks väga oluline manner kahekümne esimesel sajandil. ning veel üks valdkond, mis puudutab vajadust meie naabruspoliitika üle vaadata. me konstateerime läbikukkumist kahel põhjusel, nii idas kui lõunas. kahe tuhande neljandal aastal oli meil eh, üks, üht tüüpi lähenemine, lähenemine, eh, mis tähendas siis seda, et pidime leidma lahenduse riikide jaoks, kes ei saanud Euroopa Liitu astuda mis tähendas siis seda, et pidime neil tegema omapoolse pakkumise, et nad Euroopa poole liiguksid. et nad nii-öelda assimileeruksid meiega, et nad võtaks üle meie reeglid. teatud küsimustes oli, tegime edusamme, kuid samas peame siiski konstateerima fakti, et idas pole kõik riigid asjast huvitatud ning mis puudutab lõunas äh, kas Araabia kevad on Euroopa muutunud atraktiivsemaks? ei, Euroopa ei ole enam atraktiivne, sest meie reaktsioon on olnud ebaadekvaatne. ütlesime, et aitame teid oma arengu küsimustes ja, ja mõningatele toodetele avame oma piirid ning eh, lubame suuremat liikumisvõimet teie kodanikele. see ei ole piisav selleks, et ligi tõmmata neid riike, kes ideoloogilistel, sotsiaalsetel, ajaloolistel põhjustel eh, on meiega niigi lähedalt seotud eriti oluline on see, kui me näeme, eh, kuidas olukord halveneb paljudes riikides nagu Süürias või Liibüas, teate seda, mis seal toimub paremini kui mina ning eh, idas, eh, mõttes arvesse, mida teeb Vladimir Putin, kes ei suuda taluda normaalseid suhteid oma naaberriikidega see on suur tuntav vajadus, me peame oma naabruspoliitika üle vaatama. võib-olla peaksime paremini diferentseerima, peaksime välja töötama heldema, jõulisema, avatuma poliitika nende suhtes. eriti puudutab see riike nagu Maroko või Tuneesia kes ei soovi lähemaid suhteid Euroopa Liiduga, nendesse suhtume lihtsalt kui kolmandatesse riikidesse. ja peaksime mõtlema, millised meie tegevused, kuidas meie tegevus saaks olla tõhusam, ehm, millised meetmed on selleks vajalikuks. nii, me peame olema realistid, eh, et paremini lahendada Euroopa küsimusi nii Euroopa Liidu siseselt kui väliselt kuid eh, peame välja eh, mõtlema, kuidas teha edusamme praeguse parlamendi koosseisu toimimise ajal, peame seda tegema praegu ning me peame tegema kõik selleks, et meil oleks vahendid, meie käesolevad vahendid eh, toimiksid täielikult. me, on vaja me, ning meie Euroopa Komisjoni välisesindaja peab, tal peavad olema täi-, kõik vahendid käepärast, peab olema tegu, suurepärane tegutsemisvõime. Eh, see, tal peab olema abi strateegia väljatöötamisel, rakendamisel ja nii edasi. Mm. Mm, meil on vaja ka paremat koordineerimist eh, ja ning eh, seda peaks tegema siis inimene, kellest saab Euroopa Komisjoni asepresident me saame tegutseda, sest ähm, arengupoliitika, välis, äh, arengupoliitika, transpordipoliitika, äh, kõik need on väga tugevad, hästi välja töötatud. Äh, nende ning volinike vahel toimub tõeline koostöö ning meie uus välisasjade kõrge esindaja peab ka tugevdama meie välistegevust ning lõpetuseks sooviksin öelda seda, et meil on ees väga suured väljakutsed, äh, see on selge ning selge on see, et äh, teie, daamid ja härrad, äh, Euroopa Parlamendi väliskomisjonis, teile langeb väga suur vastutus, sest teie olete meie rahvaste esindajad ning teil on vastu, teil on aga vastutus oma kodumaal selgitada seda, mida te teete ning miks teil oleks vaja tugevamat Euroopa välispoliitikat, mida soovib ju ka suur äh, osa meie kodanikest, nii et äh, kõike head ja palju jaksu! suur tänu! aitäh! Watkins uh,. Thank you very much. You have the floor. Thank you. Thank you all. hästi, ma üritan teha omalt poolt lühidalt äh,, ütleb ähm, härra äh, Watkins, ma tean, et te olete pärast suvepuhkust tagasi esimest päeva ja see on alati raske päev, aga lohutage end mõttega, et edasi läheb kergemaks. tahaksin tänada ka komisjoni asemeest ja aseesimeest ja seda komisjoni selle eest, et te äh, arenguküsimustega tegelete. ma arvan, et äh, kui me oleksime pidanud seda arutelu kümme aastat tagasi, siis oleksime põhiliselt rääkinud abist ja võib-olla natukene ka kaubandusest ja välisinvesteeringutest meie oma raportis äh, kõneleme ka abist, aga mitte just väga palju ning äh, enamus äh, sellest millest me siin räägime, puudutab kollektiivseid huve, tegemist on asjadega, millega teie siin komisjonis üsna tihti tegelete. ma arvan, et see peegeldab midagi, mis on võib-olla ilmne, aga mida tasuks veel kord rõhutada, on nimelt seda, et maailm muutub äh, väga suuresti. maailm muutub geopoliitiliselt, muutub majanduslikult, toimus nende tektooniliste plaatide nihkumine ja tärkava majandusega riigid tõusevad esile ning need vanad eraldusjooned rikaste ja vaeste riikide vahel, põhja ja lõuna vahel hakkavad äh, ähmastuma. see loomulikult ei tähenda, et meil ei ole järjepidevust probleemide vallas, meil on endiselt maailmas äh, miljard inimest, kes peavad to toime tulema vähem kui dollari ja kahekümne viie sendiga, meil on endiselt äh, väga palju lapsi, kes surevad alatoitlusest ja Äh, nagu ma ütlesin, enamik otseselt just nimelt alatoitlusest, nii et, et meil on tõesti väga palju probleeme, mille pärast muretseda, vaesus äh,, Äh, loomulikult on välispoliitiline teema ja sellest kõnelen hetke pärast, aga üha rohkem äh, on meile äh, arengupoliitikaga tegelevates mõttekodades selge see, et mida meie siin Euroopas oleme nimetanud arenguprobleemideks, on tegelikult probleemid, mis on seotud ebaturvalisusega, valitsemise probleemidega, võrdsuse probleemidega ja tegemist on probleemidega, mis tihtipeale on ühised nii Euroopa Liidule kui ka arengumaadele ma äh, tooksin mõned näited. Äh, meie raporti alapealkirjas kõneldakse sellest, miks Euroopa vajab globaalseid lahendusi ning äh, kutsuksin teid mõtlema mõnele teemale, millega ma tean, et teie komisjon tegeleb. Ebola näiteks. Ebola on väga otsene oht rahvatervishoiule, Euroopa rahvatervishoiule, aga sellel ei ole mitte mingit äh, muud lahendust, kui arendada tõhusat äh, tervishoiusüsteemi Lääne-Aafrika riikides, teha tõhusat rahvusvahelist koostööd. niisiis äh, Euroopa Liidu kodanike probleeme ja ohte ei saa lahendada väljaspool rahvusvahelise koostöö raamistikku Äh, võtame teise näite, rändekriis äh, Vahemerel, äh, kus inimesed tulevad massiliselt Lõuna-Euroopasse, seda võib pidada piiriküsimuseks ja osaliselt see on piiriküsimus, aga tegemist on ka vaesusega seotud küsimustega sellega, et mõnedes riikides on keskkond kokku varisenud, osaliselt on see tingitud vaesusest, osaliselt on see tingitud ebakindlusest ja konfliktidest nii et, et kõikides nendes äh, piirkondades ei ole võimalik ette näha äh, euroopalikke lahendusi ilma tõhusama rahvusvahelise koostööta. ning äh, see on tegelikult ka meie raporti keskseks teemaks. härra Brock, kes meiega just liitus äh,, Äh, ma tahtsin härra Brock tsiteerida ühte kommentaari, ühte märkust, mille te möödunud nädalal tegite peale kohtumist volinik Georgievaga. Te rääkisite Ukrainast, aga te ütlesite ja ma sõnastan selle vabalt ümber. me peame kulutama kogu Euroopa Liidu liikmesriikide energiaressursid selleks, et kaitsta meie väärtusi ja meie huve. ja te rõhutasite, et on vaja strateegilist koordineerimist see on just nimelt täpselt see raamistik, mida meie äh, kohaldasime tervele reale küsimustele, millega oma raportis tegelesime. arvestades seda, et ma üritan aja piiresse jääda, äh, tutvustan meie seisukohti üsna üldiselt. meie leiame, et Euroopa Liidul on olemas mitmeid poliitikaid, äh, rahalisi vahendeid äh,, Äh, ning väärtusi, mis on vajalikud selleks, et meie ühiste äh, globaalsete ohtudega toime tulla ja kasutada ära meie ühiseid globaalseid võimalusi. meie väidame, et Euroopa võime kaitsta ise ja projekteerida ennast rahvusvahelisel areenil äh, usaldusväärselt ja tõsiseltvõetavalt on äh, sattunud ohtu valitsemisprobleemide tõttu ja meil on praegu suur võimalus neid valitsemise probleeme lahendada. me leiame, et see valitsemise äh, puudujääk ei ole mingi äh, teoreetiline oht, vaid tegemist on nähtusega, mille ilminguks on ebatõhusad poliitikad ja me oleme välja töötanud viis sellist poliitikavaldkonda ma kutsun teid üles äh, seda raportit lugema, sest mina tutvustan seda raportit teile väga lühidalt. kui te vaatate esimest nendest viiest teemast, siis äh, on selge, et Euroopa peab olema osaks äh, globaalsest majandusest, kus valitseb stabiilsus ja jagatud jõukus. Euroopa kodanike heaolu sõltub sellest, milline on meie koht globaalsetel turgudel ning milline on stabiilsus ja jagatud jõukus nendel turgudel aga kui vaadata Euroopa Liidu poliitikat äh, kaubanduse vallas, äh, siis äh, meil on siin regionaalsed kaubanduskokkulepped, mis paljudes maailma vaesemates riikides ei teeni just nende riikide huve. me, me vajame kaubanduspoliitikat, mis on, meil on kaubanduspoliitika arengupoliitikast lahutatud, mis puudutab nüüd maksupoliitikat, siis puudujäägid selles valdkonnas õõnestavad Euroopat, avalikke teenuseid ning see kaasa ressursside väljavoolu Saharast lõunapoolsest jäävast Aafrika osast, nii et, et see on jällegi üks probleem, mida saaksime lahendada, kui me oma poliitikaid paremini kooskõlastaksime. mis puudutab nüüd kliimat, millest härra Landapuru kõneles, siis Euroopas on äh, Äh, maailma äh, ambitsioonikaimad eesmärgid CO2 heitmete vähendamiseks. mõningates valdkondades oleme me hästi ka toime tulnud ja näiteks kliimaläbirääkimistel, aga siseriiklikus poliitikas meil eriti häid tulemusi ei ole. me ei saa CO2 heitmeid kolmekümne protsendi võrra vähendada, kui süsiniku hind heitmetega kauplemise süsteemis on viis dollarit tonn ei saa olla usaldusväärset poliitikat äh, ja olla maailma äh, kliimapoliitika juht, kui ei tegeleda äh, Saharast lõuna poole jääva Aafrika probleemidega. see, nendes valdkondades tuleb poliitikaid ühendada ja praegu see nii ei ole. nüüd, mis puudutab konflikte, siis sellises valdkonnas äh, on paljud nendest inimesed, kes vae, allpool vaesuspiiri elavad, inimesed, kes elavad konfliktipiirkonnas. me teame, et maailma vaesus kasvab, sest üha rohkem inimesi elab konfliktipiirkondades ja siin saab Euroopa jällegi midagi muuta. Euroopa Liit on edukalt vahendanud konflikte näiteks eh, Filipiinidel või Ida-Timoril, aga on teisi äh, Eh, valdkondi, kus meie lähenemine humanitaarabist on lahutatud konfliktijärgsest ülesehitustööst ja me teame, et riigid, kui nad konfliktist väljuvad, on väga haavatavad ja võivad konfliktiküüsi tagasi langeda, nii et, et me peame humanitaartegevuskava ja konfliktijärgse ülesehitustöö tegevuskava siduma niisiis on väga paljusid valdkondi, kus välispoliitika ja arengupoliitika lähevad erinevates suundades. sellises olulises valdkonnas nagu demokraatia ja inimõigused, mis on kindlasti üks valdkond, kus Euroopa Liit, arvestades oma tekkelugu, Euroopa Inimõiguste Konventsioon ja inimõigused ja nõnda edasi, omab tõelist eelist neid väärtusi tuleks projekteerida väga jõuliselt ka rahvusvahelisel areenil. mõningatel juhtudel me teeme seda edukalt, paljudel juhtudel aga mitte. Egiptuse puhul tegemist on meile strateegiliselt ja majanduslikult huvitava riigiga ning need kaalutlused on tihtipeale inimõigused tagaplaanile jätnud Äh, Saharast lõuna pool jäävas Aafrikas on riike, kes on äh, hästi teinud, on vaesust vähendanud, inimarengut edendanud, aga ei austa jällegi oma äh, kodanike õigusi ja Euroopa Liit peab hoolitsema selle eest, et meie väärtused leiaksid äh, kajastamist kõigis poliitikates, kaubanduspoliitikas, töös, mida teevad delegatsioonid nendes riikides. samuti peame sellest aspektist lähenema investeerimislepingutele ja teistele valdkondadele ning viimane asi, mida tahaksin mainida, on vaesus ja ebavõrdsus. alguses ma juba ütlesin, et Euroopa Liit äh, vajab õitsvat ja palju võr võrdsemat äh, globaliseerumist. Äh, see on maailma huvides, see on Euroopa huvides ja vaesuse vähendamine tõesti on väga suur väljakutse. on väga palju inimarengu valdkondi, kus meil läheb hästi ja vaesuse näitajad vähenevad, näiteks laste ellujäämus suureneb, hariduse näitajad paranevad aga me teame ka, et äh, nende edusammude tempo aeglustub ning üha rohkem inimesi jäävad maha Äh, kuigi selline üldine protsess, progress on käimas äh, ja see on äh, ülevaade või peegeldab ka seda probleemi, mis meil Euroopas on, jõukas ühiskond, mis jätab liiga palju inimesi maha ning ma arvan, et Lissaboni lepingus on väga palju selliseid aspekte ja ka teistes Euroopa Liidu õigusaktides, mida saab kasutada hoolitsemaks selle eest, et Euroopa on tõesti lipukandjaks mitte ainult võitluses absoluutse vaesusega, vaid ka äärmise ebavõrdsusega sellises valdkondades nagu tervishoid, haridus, juurdepääs veele ja kanalisatsioonile. alguses mainisin ma ka, et need probleemid, millega me siin raportis kokku puutume, on just nimelt valitsemisega seotud ja olen paljude äh, härra Landepuru märkustega sõus. aga kui lubate, siis tahaksin nüüd kõnelda mõningatest nendest väljakutsetest, mis valitsemise vallas meie ees seisavad. ma arvan, et me kõik oleme teadlikud sidususe probleemist, see ei ole kellegi jaoks mingi uudis. meil on selline valitsemisstruktuur, mis on tegelikult suunatud mittesidusate poliitikate genereerimisele ja see on peamine väljakutse, mis meie ees seisab. Euroopa välisteenistuse eesmärk, kui see loodi, oli tagada suurem poliitika sidusus ja ometigi on meil kattuvad mandaadid, äh, välispoliitika kõrge esindaja ja äh, eesistuja, meil on kakskümmend kaheksa volinikku, kes äh, iga, kelle tegevust iga nädal koordineeritakse, kelle pädevused kattuvad, aga kes ei tule kunagi kokku selleks, et panna kokku üks sidus tegevuskava Euroopa jaoks maailmas. see on väljakutse, millega tuleb tegeleda kõrge esindaja, kõneleja ütleb, et lõpetab kahe minuti pärast. Äh, kõrge esindaja on äh, kõnelenud äh, väga põhimõtteliselt laienemisest ja julgeolekust meie raportis, aga ütleme, et meil on vaja palju tõhusamat koordineerimist, millega tegeleks grupp volinikke, kes vastutavad humanitaarabi, arenguinvesteeringute ja kliima eest, sellepärast et praegu äh, Euroopa tõhusus ja Euroopa hääl rahvusvahelisel areenil on nõrk. ja me ei räägi siis mingist formaalsest valitsemise muutmisest, me räägime muutusest poliitilises kultuuris ja kui meil õnnestub selline muutus saavutada, siis mina väidaksin, et Euroopa äh, Parlamendi roll muutub veelgi tõhusamaks. nagu te näete, äh, kõigi nende argumentide üksikasjad on raportis ja tahaksin äh, lõpetada üleskutsega. minu arvates on praegu äh, väga oluliste võimaluste hetk. me teame, et usaldus Euroopa institutsioonide vastu kogu Euroopas äh, väheneb, ainult üks kolmandik Euroopa kodanikke usaldab neid institutsioone, kaks kolmandikku ei usalda. inimesed kaotavad usalduse, kui näida-, nähakse, et institutsioonid ei anna tulemusi. nii et, et me, meil on praegu võimalus hakata rahvusvahelisel areenil midagi saavutama me arvame, et kui meie soovitusi järgitakse, siis taastub ka inimeste usaldus ja me, nii, ja me saavutame selle, mida me siin pealkirjas mainime, siis me leiame globaalsed lahendused ja paneme Euroopa jällegi maailma areenil asjade keskmesse, aitäh! aitäh selle ülevaate eest. ma arvan, et me peame jätkama seda põhimõttelist arutelu lähitulevikus ja kindlasti leiame sellest raportist ka materjali, eh, mida saame kasutada siis, kui meil toimuvad kuulamised välispoliitika kõrge esindaja ja teistega. nii et, et ma arvan, et enne kui me eh, tuleme selle teema juurde tagasi, aga praegu me ei saa väga pikka arutelu pidada, meil on aega kuni kolmveerand seitsmeni ja see ei ole väga pikk aega meil on praegu seitse sõnasoovijat. kas igaüks on nõus ühe minutiga? või lükkame siis eelarvehääletuse edasi? ei, see ei ole võimalik. jah, hääletus on homme. üritame siis, et kõik saavad ük-, ühe minuti, proua Prinski ei ole enam kohal Äh, olen küll kohal ja ma olen härra Prinski, ütleb äh, kõneleja. ma olen äh, Euronesti delegatsiooni liige ja ma käisin ka eelmisel kuulamisel ning ähm, kulutaksin pool minutit, kui teil midagi selle vastu ei ole, härra esimees, et esitada küsimus härra Landu-, Landepuurule. Te rääkisite naabruspoliitikast ning mina tahaksin teilt küsida idapartnerluse kohta Teie ütlesite, et Euroopa Liit ei ole olnud kuigi veenev. me ei ole oma seisukohti tutvustanud piisavalt jõuliselt, me ei ole pakkunud realistlikke väljavaateid idapartnerluse riikidele. kas te usute, et Äh, idapartnerluse taga olevat mõtteviisi tuleks muuta. kas sellest ei peaks saama äh, ida pool, idapartnerluse riikidest ida poole jäävate riikidega suhtlemise tanner. Äh, selle asemel ei maksa neid riike meile lähemale tuua, sest näib, et niimoodi me nad pigem äh, lükkame endast eemale härra Howitt. jah, ma üritan tõesti ühe minutiga hakkama, sest väga tore on siin härra Landepurut jällegi näha, ma olen teie suur austaja ja Kevinit on ka siin tore näha Te mõlemad olete ilmselt eh, liiga ambitsioonikad, aga teie suhtumine on ka natukene liiga negatiivne. ma arvan, et mul on siiski ka mingi, mitmeid edulugusid. ma arvan, et need valitsemise probleemid on tõesti väga suured, sellega ma olen nõus. aga äh, võib-olla äh, nende lahendamine tekitab veelgi rohkem probleeme. Äh, mis puudutab nüüd seda pikka soovide nimekirja mi-, mis oleks siin liikmesriikide roll, tegelikult ma olen nõus, Eh, teie analüüsiga, aga näiteks kui me vaatame kas laienemist või kaitsepoliitikat või mida iganes, mida teha, et liikmesriikides seda poliitilist tahet leida? mulle tundub, et meil on siin mitmeid näiteid, kus Euroopa saaks rohkem teha ning te kutsute üles näiteks ühtsele kaitsepoliitikale, mina olen selle poolt ja meie komisjon on selle poolt, aga kliima, ühine äh, poliitika on tihtipeale see kõige madalam ühisnimetaja, äh, nii et, et äh, jah, teie töö oli tõesti väga huvitav, ma, ma lugesin seda suure huviga ja mind huvitavad väga teie seisukohad. proua Näits Äh, äh, esimees, kallid kolleegid, ka mina tahaksin tervitada härra Landepuurut, meil äh, on olnud, mul on olnud võimalus temaga ligemale viisteist aastat koostööd teha selleks, et valmistada ette laienemist ning me olime siis tihti koos nendes riikides, mis praegu on liikmesriigid, aga kunagi olid kandidaatriigid, nii et, et meil on olnud toredaid hetki Eh, see ajajärk õpetas mulle väga palju ja eh, ja tegemist on ühe õppetunniga, mis ilmselt alati paika peab, nimelt et on äärmiselt oluline eh, mitte nõuda teistelt seda, mida me ise ei ole suutnud saavutada. ning me peame tunnistama omaenda nõrkusi, oma piire ja olema võib-olla natuke rohkem julgustavad. me ei saa seada selliseid väga kõrgeid ootusi, teades, et need ei ole võimalik realiseerida. samas ma mõistan, et kui me tahame olla edukad, edukad äh, oma poliitikas kolmandate riikide suunal, siis on äärmiselt oluline kasutada ära seda legaalsuse kaarti. ja äh, äh, ei pea tihtipeale rõhutama seda, et tehke nii nagu meil, et meil on kõik alati Äh, suur, suurepäraselt. Äh, ma arvan, et selline lähenemine oleks juba üsna revolutsiooniline ning äh, ma tõesti teen lühidalt nüüd minu viimane märkus. ma arvan, et meie institutsioonid tõesti toimivad väga hästi, kui kõik läheb hästi. aga kuid on aga suured probleemid, siis nad ei äh, funktsioneeri üldse nii äh, hästi, nii et, et meie institutsioonid on nii-öelda hea ilma institutsioonid, aga kui äh, silmapiirile kergivad kriisid, siis on tõesti raske toime tulla ja ei ole sugugi kerge leida lahendusi, mis toimivad ja sellele me peaksime võib-olla mõtlema Äh, sellepärast, et äh, kui, kui me sellele probleemile lahendust ei leia, siis võivad tagajärjed olla väga tõsised. aitäh. härra Iglesias järgmisena. aitäh. mul on väga hea meel et härra esimehele meeldivad minu sama lauljad, kellel on minuga sama perekonnanimi. et jah, tõepoolest töötate ja mõtlete selle asja üle ja praegu ongi vaja mõelda ja te olete meile öelnud kahte asja. Te ütlesite meile, et Euroopa on allamäge minemas ja seda, et maa muutub, Euroopa on kaotanud oma mõju, meil on vaja Äh, teistsugust välispoliitikat, Euroopa on majanduslik hiiglane, aga poliitiline kääbus ja sõjalises mõttes täiesti äh, olematu, nii et, et jah, meil on ka praegu uusi probleeme, fundamentalism või kui arvestada seda, mis toimub Venemaal, siis veel vaesus, nälg, pikaajalised probleemid, keskkonnaprobleemid ja siis veel selle jõukuse ümberjagamise probleem lõppkokkuvõttes, miks see kõik on aset leidnud? kas äh, puudub poliitiline tahe, õiged institutsioonid, õige valitsemine? kas teile ei tundu, et demokraatia on Euroopa probleemide põhjuseks? Eh, see sõna eh, teie lepingus ka või teist töös kajastamist ei leia, te rääkisite Maastrichtist, mis on väga tore, jah, te rääkisite kõikidest institutsioonidest, institutsioonidest, järelevalvest, Euroopa Keskpangast. Ah, ja ma kohe hakkan lõpetama. Eh, niisiis, meil on troika, me kolm institutsiooni Äh, mis ei anna lõppkokkuvõttes kodanikele aru, nii et, et äh, ma arvan, et demokraatia on ka probleemidega seotud. Äh, reegel oli, et kõik lähtuvad ühest minutist, aga aga ma tahtsin lihtsalt selgitada, et Euroopa Keskpank annab meile iga, iga aasta oma raporti. no järgmine kõneleja suur tänu, härra esimees, ütleb äh, proua Fatiga. härra Landapuru, väga huvitav on äh, see teie uuring. Äh, lugesin küll läbi ainult kokkuvõtte, aga pärast teie tänast sõnavõttu olen ma seisukohal, et on mõned küsimused äh, on ilmselged. nimelt, äh, et Euroopa julgeolekustrateegia tuleb üle vaadata aastast kaks tuhat kolm, see on ilmselge. aga, või siis äh, needsamad väga vaprad märkused, et assotsieerumisväljavaated või isegi laienemisväljavaated ei ole enam nii seksikad kui varem. näiteks üheksakümnendatel oli see kõik palju atraktiivsem. sõna solidaarsust aga näiteks kasutate te ainult korra, kui te räägite sellest, et äh, on vajadus äh, ebaseadusliku sisserändega toime tulla ja teiseks, ähm, te toote välja äh, geopoliitilises mõttes problemaatilised piirkonnad. Need on need piirkonnad, äh, mis eeldavad meie kontsentreeritud ja ühtset lähenemist. ning Venemaa ja Venemaa neo Venemaa praegune poliitika on välja jäänud, neoimperialistlik poliitika. kui te praegu Venemaa poliitikat äh, kirjeldate Ukraina suunas, aga Ukraina on ju ainult osa mustrist, mustrist, mis on selgelt välja joonistunud, äh, mis on täiesti loogiline Venemaa poliitikat äh, vaadeldes, nende poliitikat nende lähinaabruskonna osas vaadeldes ja mõnes mõttes, kui idanaabruspoliitika riigid ja näiteks ka Lõuna-Kaukaasia riigid tunnevad, et Euroopa Liit ei ole enam nii atraktiivne, siis nad tunnevad äh, ennast hüljatuna äh, või vähemalt varem tundsid ennast hüljatutena võib-olla me peaksime mõtlema sellele, et võib-olla sügavam integreerimine ei olegi probleemide lahendamisel kõige parem lahendus. mikrofon, palun. Uh, proua Gomes, härra Landaburu ja härra Watkins, uh, ma hindan kõrgelt teie uuringut, olen nõus paljuga sellest, mida siin öeldi. ja tõesti, keskne küsimus on ebavõrdsus me ei räägi mitte ainult sellest, et ebavõrdsus mujal maailmas suureneb, vaid ka siin Euroopas ja see on selge seos demokraatiaga. maksudest kõrvalehoidmine on väga oluline küsimus, aga ühest asjast ei rääkinud ja mis minu meelest on oluline, nimelt tuumapoliitika, tuumavõimsus ja tuumaenergia. ei saa mõelda praegu äh, korralikust energiaturust kui äh, tuumaküsimus ka ei tooda sisse lisaks energia tarnekindluse elementidele. ja veel üks punkt, mis minu meelest on välja jäänud, nimelt äh, meie tegutsemise sidusus väljaspool. meie ühtne julgeoleku ja kaitsepoliitika ÜVJP, mulle tundub, et ei ole olnud äh, ei ole tehtud jõupingutusi, et koordineerida neid poliitikaid, arutelusid on selle kohta olnud palju, kuid ma ei lasku siin detailides, aga tegelikult pingutust äh, selle sidususe leidmiseks ei ole olnud. aga kui me vaatame näiteks ka ülemaailmset valitsemistava või julgeolekunõukogu reformi või, või, või meie esindatust julgeolekunõukogus, sellel on ju ka seos tuumaküsimusega, nagu te teate järgmine kõneleja. härra esimees, võtan sõna arengukomisjoni aseesimehena ja asendusliikmena siin komisjonis, ütleb härra Väürinen. see on suurepärane uuring, ma tervitan seda, me peame meie rolli maailmas suurendama, me peame keskenduma nendesse val-, nendele valdkondadele, kus me oleme juhtival positsioonil, kaubandus, arengupoliitika ja keskkonnapoliitika ja tõesti, meil on vaja siin nende poliitikate valdkondade vahel koordineeritust, need on omavahel tihedalt seotud. härra Watkins äh, rääkis sellest, et komisjon peaks tegema suuremat koostööd äh, siseselt. parlament võiks alustada minu meelest sellest, et siin komisjonis loodaks algatusraport Euroopa Liidu ülemaailmse rolli kohta ja seda tuleks teha koostöös kõikide teiste asjasse puutuvate komisjonidega. viiskümmend sekundit kasutasin kõneaega ja suur tänu! järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees, ütleb härra Kristea, mul on üks väga lühikene küsimus, mis on suunatud meie kahele tänasele külalisele. ma viitan siin härra Junckeri avaldusele, kes ütles, et järgmise viie aasta jooksul Euroopa Liit ei laiene kas äh, sellise avalduse poliitiline mõju äh, on äh, halvav Balkani riikidele? kas nende riikide jaoks on see tõsiselt halvav, kes on teinud suuri jõupingutusi laienemise suunas? milline on selli-, sellise avalduse mõju näiteks Moldovale, kus on tulemas valimised üsna varsti? mis on Junckeri taolise avalduse mõju Moldovas? sõna saab härra Watkins. Te andsite mulle ühe minuti ja vaatasite üsna kurja pilguga selle juures, nii et äh, hoian siis kinni sellest ühest minutist, kui õnnestub. ma olen nõus äh, väga paljudega teist ähm, ja väga paljude märkustega, jah me peaksime lähtuma äh, tagasihoidlikkuse põhimõttest, me peaksime solidaarsusest lähtuma, alandlikkusest lahtum-, läht-, muutuma, me ei peaks olema liiga ambitsioonikad, me peaksime olema reaalsed. ja lihtne tõsiasi on see, et on väga palju selliseid valdkondi, kus meil on praktilised lahendused võimalikud, aga neid lihtsalt ei kasutata Äh, lihtsalt, et äh, meie valitsussüsteem ei toimi. Ukraina ja Venemaa kohta küsiti õigustatult palju küsimusi, kuid meil on veel lisaks sellele Mali, Lõuna-Sudaan, äh, Kesk-Aafrika Vabariik ja teised piirkonnad, kus me näeme, et meil ei ole integreeritud lähenemist humanitaarabi, välispoliitika ülesehitamisstrateegiate vahel ja need õõnestavad kõiki Euroopa Liidu võimalusi. ma ütleksin, et kliimapoliitikates me oleme näinud öö, ähm, teatavat arengut Euroopa võrgu väljalöö äh, ehitamiseks, teatav süsinikuturu areng, need olid seotud Euroopa eesmärkidega. Äh, kui seda tehtaks edasi, siis äh, oleks see kõik usaldusväärsem ja ma olen nõus äh, härra Väürüneniga, meil peaks tõesti olema selline raport, mis äh, paneb paika meie eesmärgid ja seda tuleks teha komisjonide üleselt ja selline dokument oleks äh, alustalaks sellele, millest me siin täna räägime. kui meil selline aruanne oleks ja see vastu oleks võetud, siis oleks selge, et meie eesmärgid on saavutatavad ainult läbi teistsuguse lähenemise kogu meie tänasele süsteemile. härra Howitt ütles minu meelest täiesti õigesti, et praegu ei ole aeg äh, selliseks hea ilma poliitikaks, me peame lähenema asjale praktikalisemalt. on palju valdkondi samas, äh, kaubanduspoliitika, kliimapoliitika valdkond, äh, näiteks lähenemine kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgsele perioodile, kus Euroopal tõesti on võimalus kanda, kinnitada Euroopa juht piirkonnana ja selline raport, millest härra Väärinen rääkisite, oleks väga heaks arut-, arutelu aluseks kaks minutit üheksateist sekundit, aga no mis ikka. ja härra Landapuru, üks minut on mul kõneaega. kõigepealt äh, suur tänu äh, märkuste eest, äh, mis näitavad seda, et meil ei ole suuri erimeelsusi meie uuringu lõppjärelduste ja teie seisukohtade vahel. teiseks, ma keskenduksin härra Howiti ühele märkusele, kuidas teha nii, et poliitiline tahe äh, läheks õiges suunas, et tõesti see poliitiline tahe väljendaks poliitilist tahet. minu meelest on Euroopa Liidu institutsioonide roll, olgu selleks siis komisjon, parlament on kõigepealt äh, äh, koostada mõistlik analüüs äh, rahvusvahelise olukorra ja poliitilise reaalsuse üle, selleks et seda selgitada kodanikele, nii nagu härra ütles härra Iglesias, aga et seda selgitada ka erinevatele valitsustele ja liikmesriikidele. meil oleks teatud ühtekuuluvust vaja selle analüüsi osas selleks, et jõuda selliste algatusteni, mida meil on hädasti vaja või mis paneksid mõttesuunad paika. teiseks olukorras, kus enam poliitilist tahet ei ole suurema integreerituse järele Euroopas ja laiema Euroopa järele, no sellises olukorras tuleb teha ettepanekuid ja ettepanekute eest võidelda. mitte ainult siis ekspertide või mõttekodade kinniste uste taga, vaid institutsioonides erinevates liikmesriikides, teie erakondades. kas teie erakonnas räägitakse Euroopast palju? ma kuulun ka üht erakonda, meie kõikide erakondades. nii et kui me tahame ettepanekuid, siis neid tuleb teha. tuleb teha konkreetseid ettepanekuid, mida on võimalik kodanikele selgitada ja mis mobiliseeriksid äh, me, meid. iga kord, kui Euroopa on sammude edasi läinud, siis ta on teinud seda teatud ideede, mõtete põhjal ja nende naiste ja meeste kokkutulemise tulemusena, kes on veendunud, et tuleb edasi liikuda, see kõik on võimalik ja seega tuleks see ka ette võtta üks viiskümmend seitse ja vastan härra Iglesiasele. ma ei, ei arva, et Troika on äh, üks äh, suuremaid ähm, tegutsemisinstrumente Euroopa Liidus, õnneks Euroopa Parlament on, on üks olulisemaid instrumente, ei ole mõtet äh, äh hakata karikatuure looma, sellepärast et Euroopa Liidul on seletagi palju probleeme. Te teate, et enamus meist soovib, et Euroopa oleks tugevam, et me saaks kaitsta oma äh, väärtusi, eriti inimõigusi ja demokraatiat. suur tänu äh,, härrased, teile. Äh, see arutelu oli väga kasulik ja selline äh, valdkondi ületav uuring on meie jaoks väga oluline ja võib-olla peaks mõtlema sellele, kas seda oleks võimalik tõlgendada ka kuidagi poliitilise kataloogi äh, ja millest oleks tõesti siis kasuks, äh, nii nagu äh, tehti ettepanek, et äh, teha selle kohta võib-olla raport koostada, mis iganes vormi see ka võtab. see on selge, et välispoliitika täna on loomulikult seotud paljude riikide majandusliku arenguga ja mm, paljudes riikides sõltub see ka kliimaküsimustest ja nii edasi. nii et jah seda kõike tuleb näha seoses, kontekstis ja seega meie arvamus äh, kindlasti oleks selles küsimuses oluline. nii et äh, vaatame, millised praktilised äh, järeldused me saame teha kõigest sellest, mis te meile esitasite ja suur tänu teile mõlemale. All the best for you. Thank you for inviting us. We really appreciate no, let's leave it. Thank you. Okay. Ciao. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt zu kallid kolleegid, nüüd me tuleme siis ähm, üldeelarve juurde. homme kell kaksteist hääletame. kas äh, raportöör tahab midagi öelda selle kohta? härra Baltsitis. härra Baltsitis. jah yeah.. Ah. tõepoolest, suprantu, kad suur tänu, härra esimees nagu ma aru saan, on meil täpselt viis minutit jäänud asja arutamiseks. mul äh, ei olegi tegelikult midagi eriti öelda, ma tahaksin äh, tänada kõiki fraktsiooni esindajaid, koordinaatoreid, variraportööre, ma olen ise esitanud viiskümmend kuus muudatusettepanekut ja üritame siis vähendada neid kärpeid omakorda, mille on äh, esitanud nõukogu täna me oleme rääkinud Euroopa probleemidest siin pikalt-laialt pärastlõunal ja me peame loomulikult oma rahalised vahendid tasakaalustama oma soovide ja unelmatega. Ehm, minu arvamus on teile edastatud, ka teiste komisjonide arvamus on edastatud ja mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud kompromissideni fraktsioonide vahel väga rasketes küsimustes, mida oli ka härra Preda muudatusettepanek number üksteist, ma selle mainiksin siin eda-, eraldi ära nimelt meie esindus Iraanis. mulle tundub, et selles osas me oleme nüüd jõudnud kompromissile. ma ei saa toetada proua Lösingi muudatusettepanekuid, kes tahab peatada Kosovos politseimissiooni eh, rahastamise ja kes tahaks Frontexi laiali saata. ja et me peaks ja kes äh, väidab, et me peaksime keskenduma tsiviilmissioonidele ja abile. täna meil oleks hoopis vaja piisavaid vahendeid nendele agentuuridele, et oma kohustusi täita. nüüd muudatusettepanekute osas, äh, Vahemere osas äh, esitatud muudatusettepanekuga on nõus siis kompromissiga ka härra Preeda ja siis härra Mitchell'i muudatusettepanek lisa kümne miljoni eraldamiseks Palestiinale. nagu te teate, ALDE fraktsioon toetab äh, proua Šaaki ettepanekut eelarve reale viis null üheksa kaks äh, ja viis äh, null üheksa üks äh, sel-, nendes ettepanekutes on vaja suuremat äh, selgust ja ma paluksin, et siis nende muudatusettepanekute esitajad viitaksid mulle täpselt, kes mille eest hakkab vastutama siis nende ettepanekute kohaselt. või tähendab, kes siis täpsemalt need muudatusettepanekud esitavad nüüd üks muudatusettepanek on ka Harkovis äh, uuringukeskuse loomise kohta on tehtud ettepanek äh, nimelt nime seal muuta. et tegemist peaks olema uuringute keskusega Venemaa-Ukraina suhetes. kui proua Harms on nõus äh, nende muudatustega, siis äh, me võime neid toetada. Teie ir būtų tiek, gerbiamas pirmininkė, dėl. härra esimees, kogu lugu, rohkem ma ei tahtnudki öelda eh, selle üldeelarve kohta. härra Preeda saab sõna, palun. suur tänu, härra esimees. teen lühidalt, eh, sellepärast et meil kohe tuleb eh, variraportööridega kohtumine ja loodetavasti me jõuame tõesti kokkuleppele äh, selle Iraani muudatusettepaneku osas, see on meie jaoks ilmselt praegu väga oluline, kõige olulisem, aga mida ma tahaksin veel öelda? me toetame seda mõtet, et äh, tuleb leida piisavad vahendid äh, meie peamiste prioriteetide täitmiseks ja seega me oleme nõus sellega, et ei vähendataks vahendeid meie lähispiirkondade jaoks, arvestades kõiki kriise, et me peaksime, mis seal praegu äh, pulbitsevad, me peame leidma rohkem vahendeid just nimelt ka selleks aastaks. ja nüüd siis valimisvaatlusmissioonid, äh, siin tuleb minna kaugemale kahe tuhande neljateistkümnenda aastate summadest ja kolmandaks äh, meil on pilootprojekte, mis on meile väga südamelähendased üks projekt, äh, mille eest vastutab äh, härra Kaaler, meie kolleeg, äh, meie kaitse- ja julgeolekupoliitika osas ja siis üks projekt, mille eest vastutab meie ekskolleeg Salafranca, nimelt siis narkokaubitsemine Ladina-Ameerikas. ja siis üks projekt härra Broki eestvedamisel, nimelt naabrusriikide äh, Äh, toimuv, äh, eriti Valgevene, need on kõik meie jaoks väga olulised ja need peavad saama piisavaid vahendeid, kõik need tegevused ja loodetavasti me jõuame kokkuleppele ja et ei lähe homme äh, rebimiseks valimisel, seda ma ütlen meie kolleegile Howitile siin eriti. E, et need väiksed küsimused saavad ka lahendatud homseks hääletuse hetkeks. suur tänu praegu on väga õige hetk mõelda selle peale, millised on meie prioriteedid, sest äh, raha hakkab, on, jääb vajaka mõnedes valdkondades. see puudutab näiteks meie naabruspoliitikat, peame seda arvesse võtma sooviksin samuti rõhutada meie prioriteete idanaabruspoliitikas ja samuti ka toetus Palestiinale, sest äh, need on raskes olukorras, neil on vaja humanitaarabi. tänan kõiki kolleege tubli koostöö eest, aitäh! I was going to remain silent, I can't uh... ma siiski pean sõna võtma lühidalt. härrast Reda, härra Reda, kõigepealt tänan raportööri hea arvamuse eest, tubli töö, see on suur väljakutse. ta tegi seda tööd väga hästi ning äh, mis puudutab Iraani küsimust, siis eh, meie soovime eh, eh, sõltumatu delegatsiooni visiidi Teherani. ma saan aru ka Rahvapartei seisukohast, kes leiab, et otsus tuleb edasi lükata. ja kõik sõltub sellest, kas läbirääkimised Iraanis on edukad muidugi edukus sõltub tõlgendusest. delegatsiooni saatmise mõte on muidugi see, et äh, üritatakse teha kõik selleks, et edu oleks äh, võimalik. ning meie tegime pakkumise oma rahv-, sõpradele Rahvaparteist, et nii, et me äh, jääme erapooletuks, mitte ei hääleta vastu Rahvapartei ettepanekule ning see tähendab seda, et Rahvapartei ettepanek läheb läbi. see on kindlasti hea tulemus nende jaoks nii et äh, see on aluseks väga heale kompromissile ning äh, tuleb, kindlasti tulevane koosolek teeb kõik selleks, et nii läheks. jah, et see R fraktsioon on loomu-, täiesti mõistetavalt äh, vastu sellele, et Euroopa Liidu välispoliitika äh, eelarve tuleks vähendada, me leiame, et see tuleks kärpida, see peaks jääma liikmesriikide pädevusse. põhimõtteliselt oleme igasugusele eelarve suurendusele vastu ning kärpeid tuleb teha, kuid samas oleme nõus sellega, et teatud erandeid on olemas, nagu seda ütles üks mu kolleegidest eriti äh, puudutab see idapartnerlust, võttes arvesse, mis praegu toimub Ukrainas, äh, samuti äh, humanitaartoetus Süüriale, Iraagile ning kuid üldjoontes me toetame nõukogu seisukohti kärpida. mis puudutab Iraani, siis see on väga delikaatne küsimus ning mõlemal pool on on äh, mõlemat seisukohta võimalik toetada, kuid praegusel hetkel me leiame, et ei saa olla õige aeg saata Teheranile valesid signaale. kuigi samas kõik võib veel muutuda ning äh, meil äh, peaks olema siiski kan-, avatud suhtlemiskanalid valitsusega, võttes arvesse, mis toimub praegu Põhja-Iraagis, kuid samas me toetame siiski ja et me elab oletuks järgmise muudatusettepaneku osas ning toetame eh, eh, kustutamist. praegusel hetkel igatahes Iraan meie meelest ei ole piisavalt demokraatlikke reforme läbi viinud ega ei ole ka piisavalt veenev oma ehm, jõupingutustes oma eh, tuumaprogrammist loobuda nii et me ei tohi saada signaale, mis näitaks Teheranile, et diplomaatilised suhted ähm, paranevad. nüüd, mis puudutab prioriteete, siis kolleegid seda juba kommenteerisid siin. Euroopa Liidu eelarve on aina vähem läbipaistev ning äh, aina rohkem äh, lükkab see meid äh, geostrateegiliste huvide kaitsele ja samas kõik see käib, äh, see arengueelarve ning koostöö arvelt. seega meie jaoks on täiesti ilmselge see, et väga palju võimalusi on võimalik, võimalik, väga palju on veel võimalik kärpeid teha, teisest küljest väga palju on võimalik eh, eelarvet suurendada teatud valdkondades, esitasime oma muudatusettepanekud, leidsime, et on olemas sellised vahendid, mis eh, õhutavad eh, konflikte tagant, nagu oleme seda näinud Ukrainas. palume samas humanitaarabi ähm, suurendamist äh, ja toetame muudatusettepanekuid, mis selles suunas lähevad. näiteks puudutab see abi suurendamist äh, palestiinlastele, see meie, meie, mm, see saab kindlasti meie toetuse osaliseks, suur tänu. ma sain teada, e, et Euroopa institutsioonid e, stabiliseerivad Ukrainat ja mitte äh, Ehm, Venemaa. ma ei ole mitte küüniline, vaid sarkastiline. härra Preda, kas te soovite härra Hoviti kommentaari kohta midagi öelda? ei. siis homme hääletame. sooviksin esitada küsimuse proua Härmsi muudatusettepaneku kohta. kui kas see on Vene uuringute instituut, siis kuidas seda hakatakse kutsuma Venemaal, kas Ukraina või Venemaa uuringute instituudiks? see on kõigest loogika äh, teemaline küsimus. suur tänu kõigile ja näeme homme. kohtume siis Itaalia välisministriga ja laiendatud juhatus kell kaheksa.